tere tulemast äh, meie kotta Euroopa Liidu Nõukogu ja komisjoni esindajatele. hetke pärast äh, saate te ka sõna, kuid enne seda tutvustame päevakorda, esimene päevakorrapunkt, ühine arutelu tugevdatud majandusjuhtimise mehhanismide teemal esmalt kuulame ära nõukogu seisukohavõtu ja siis komisjoni avalduse, räägime aga ka seitsmenda mai tippkohtumise ja ECOFIN-i kohtumise tulemustest, järgnevad suulised küsimused nõukogule ja komisjonile, mis puudutab Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia poliitilist tähtsust praeguse finants- ja majanduskriisi kontekstis. ja mm, seejärel suuline küsimus finants- ja majanduskriisi tagajärgede kohta Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiale ja selle haldamisele. ja veel äh, taaskord siis sama küsimus, äh, milline on Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend aasta strateegia poliitiline tähtsus praeguse finants- ja majanduskriisi raamistikus? esimesena äh, saab nõukogu nimel sõna riigisekretär härra Garrido, tere tulemast meie kotta! tere hommikust kõigile, aitäh teile, härra president! kõik teavad, et me, e, Euroopa läbib praegu väga keerulist rahanduslikku olukorda. juba mõned kuud on see nii kestnud